oskusi ja tehnoloogiat kolmandates riikides ja raportöör saab sõna neljaks minutiks. jah, austatud äh, kolleegid, äh, president, äh, volinik, ma töötasin hea meelega selle raporti teemal ma tänan kõiki inimesi üle kogu maailma, kes on äh, pakkunud välja omapoolsed täiendused, osad ka interneti kaudu ja seetõttu meil ongi olemas tugevam äh, tekst, mille üle me hääletasin väliskomisjonis ja mille üle me hakkame hääletama homme siin täiskogus. tehnoloogia võib inimõigusi edendada ja samas ka piirata. me saame edendada sõnavabadust, arvamusvabadust äh,, vahetada kiiresti dokumente korruptsiooni kohta, inimõiguste rikkumiste kohta ja sellest avatud äh, internetist on paljud kasu saanud, samuti tuleb mainida siinkohal looduskatastroofidele reageerimist, valimisvaatlusmissioone äh, ja muud sellist, aga samas on võimalik tehnoloogilisi süsteeme ka ära kasutada või kuritarvitada, et äh, viia läbi tsensuuri, jälitada lubamatult äh, isikuid äh, ja nii edasi nii et lisaks tehnoloogilisele spetsiifikale on väga oluline see kontekst, kus kasutatakse IKT-d, sellest sõltub, kas see tugevdab inimõigusi või nõrgendab meid, neid. sõltub sellest, millised riigid ostavad ja kasutavad neid tehnoloogilisi lahendusi kontekstuaalseid aspekte tuleks Euroopa Liidu poliitikates tähelepanelikult hinnata. meil on vaja suuremat läbipaistvust ja kontrolli kõige sekkuvamate tehnoloogiate valdkonnas nii julgeoleku kui ka inimõiguste seisukohast. Äh, tihtipeale Öeldakse, et äh, meil on siin ületamatu ähm, lõhe julgeoleku ja inimõiguste vahel, samas äh, need valdkonnad peaksid teineteist tugevdama vähemalt ei tohiks me Euroopa Liidus välja töötatud süsteeme müüa piiranguteta kõikidel äh, turgudel. ma olen kindel, et meie siin Euroopa Liidu institutsioonides ja välisteenistuses tõesti äh, soovime kaitsta oma diplomaate ja oma kodanikke nende samade süsteemide eest, äh, millest me siin praegu räägime, häkkerid, kriminaalvõrgustikud, äh, nad kõik võivad osta seda sekkuvat tehnoloogiat, mis on toodetud Euroopa Liidus. Euroopa Liidu välispoliitika usutavust ja usaldusväärsust õõnestab see, kui näiteks mõni Itaalia firma müüb Venemaale või Sudaanile või müüakse Prantsusmaalt midagi riikidesse, kus ei ole põhiõigused tagatud. Aserbaidžaani, Kolumbia, Egiptuse, Türgi, Venemaa inimõiguste kaitsjad peaksid saama toetust Euroopa Liidu poliitikatelt, mitte ei tohiks neid ohustada Euroopa Liidus välja töötatud tehnoloogia. me peaksime pöörama tähelepanu sellele, milleks ja kuidas tehnoloogiaid äh, välja töötatakse ja me peame inimõigustest äh, lähtuvalt kontrollima nende levikut. kindlasti tuleb tähelepanu äh, pöörata krüpteerimistehnoloogiale, rohkem kui äh, seni. meil äh, tuleb anda inimõiguste kaitsjatele ka rohkem tehnoloogilist teavet, kuidas ennast sekkuva tehnoloogia eest äh, kaitsta. Euroopa Liit peab näitama globaalselt juhtrolli selles, et tehnoloogiatest saaksid inimõiguste kaitsjad kasu. suur tänu, kolleegid. ma annan sõna viiele vaba mikrofoni soovijale mõlema raporti kohta. ja kolleegid, kes on juba varasemalt sõna saanud, ei pruugi nüüd vaba mikrofoni raames enam sõna saada. ja järgmisena saab sõna Tšak. nii ähm,, tahan öelda oma arvamuse selle raporti teemal, mis on minu arvates väga oluline. küsimus on selles, et äh, kui palju maksab meie südametunnistus, kui kallilt on ettevõtted nõus maha müüma oma südametunnistuse. mõtlen siin ettevõtteid, mis tegelevad äh, asjadega, mis oleks äh, Tšehhi Vabariigis Euroopa Liidus äh, mõeldamatud. ma usun, et äh, me peaksime väga tõsiselt pöörama tähelepanu universaalsetele inimõigustele. Need õigused on niivõrd väärtuslikud, et need on olulisemad kui tööhõive või SKT aga mitte kogu maailm ei ole meiega samal arvamusel ja sellega tuleb arvestada. suur tänu raportöörile seda teemat tõstatamast. ja nüüd järgmisena üheks minutiks härra Caputo, palun. tänan. see raport näitab, millist riski kujutavad uued tehnoloogiad inimõigustele sellega on otseselt äh, seotud äh, ka internet, elektrooniline andmeside. meil on väga palju juhtumeid äh, teada, kus tehnoloogia on toonud endaga kaasa raskusi ja riske lõppkokkuvõttes äh, areneb tehnoloogia selliselt, et me oleme kõik äh, haavatavamad ja ligipääsetavamad ja me peame pöörama erilist äh, tähelepanu tehnoloogiaga seotud eetilistele aspektidele. valitsused ähm,, tsiviilühiskonnad, kõik tuleb sellesse töösse kaasata. ma sooviksin õnnitleda proua Šaket selle raporti puhul, ütleb härra Jakovitš. samas äh, internet on äh, suur äh, vabaduse äh, territoorium ja mul meenub siin äh, Alfred Nobel, kes leiutas, avastas dünamiidi, mõeldes, et seda kasutatakse rahumeelsetel eesmärkidel aga läks teisiti. internetiga on olukord ähm, sarnane. internet on toonud endaga kaasa suuri vabadusi, aga samas äh, pakkunud võimalusi ka diktaatoritele. Euroopa Liit on ka mitmete diktaatoritega kasumlikke tehinguid sõlminud ma usun, et me peame tulevikus vältima tehnoloogia sellist kuritarvitamist ja komisjon peab sellele eriti tähelepanu pöörama. proua Hautala, palun. president, komisjoni asepresident, kahtlemata on IKT näol tegemist äh, inimõiguste küsimusega see annab inimestele võimaluse suhelda ja edastada teavet inimõiguste rikkumiste kohta, aga sellest on saanud ka omamoodi lõks inimõiguste kaitsjatele. proua Šake on koostanud suurepärase raporti, mida me peame hääletusel kindlasti toetama. osad Euroopa Liidu ettevõtted on oma tegevusega tugevalt kahjustanud meie mainet Äh, aidates kaasa inimõiguste rikkumistele riikides nagu Iraan, Usbekistan äh, ja nii edasi. Teie, Soner, äh, Nokia, Siemens, kui mainida siin mõningaid. siin raportis öeldakse, et teenuste ja võrgustiku pakkujad peaksid avaldama enda ja teatud režiimide vahelised suhted, me peame kaitsma ka nii-öelda vilepuhujaid. Uh, tegelikult on selles raportis ka palju head. ma usun, et me peame tõesti olema väga tähelepanelikud selleks, et ei tekiks eba, ülemäärast tsensuuri, eriti internetis. ja mina arvan, et äh, seda peaks tegema siseriiklik regulatsioon ning mitte Euroopa Liit juhin teie tähelepanu raporti lõikele seitseteist kus räägitakse kaubandusest ja sellest, et me peame oma läänelikke väärtusi peale suruma kolmandatele riikidele selle eest, et nad saaksid omada kaubandussuhteid arenenud maailmaga. ma ei pea seda mitte ainult vastuvõetamatuks, vaid ka väga ülbeks, sest eelduseks on siin, et meie teame paremini kui arengumaad, millised peaksid olema need ning et meie võime neile öelda, mida nemad peaksid tegema. see tähendab seda, et nad peaksid eirama oma suveräänsust ja ma ei saa toetada raportit, mis midagi sellist ütleb. aitäh! aitäh ja nüüd härra Timmermans, kes saab sõna vastuseks. aitäh. ma äh, tänan proua Haaket selle raporti eest, tegemist on suurepärase raportiga, mis mulle natuke meenutab Dave Erost, kes on rääkinud sellest, et kaasaegse tehnoloogia ja IKT-ga kaasnevad ka erinevad ohud selles raportis on väga mitmeid õigeaegseid tähelepanekuid, mis tihti on meile ka suureks väljakutseks ning äh, siin antakse asjalikke soovitusi. komisjon tervitab üleskutset, äh, mis on esitatud Euroopa Liidule, et me teeksime rohkem, et tagada ähm, vabadus internetis, IKT, äh, head kaubandussuhted ja kõik muu, need teemad on sees ka ühtse digitaalturu kavas, mille komisjon hiljuti vastu võttis me oleme kahtlemata nõus, et inimõigusi tuleb kaitsta äh, kõigis meie välissuhetes ja et me peame sealjuures arvesse võtma ka IKT-d ning seda, et internet on kättesaadavam äh, palju rohkematele inimestele ning samuti on väga levinud mobiiltelefonid. see tähendab seda, et inimõigusi saab kaitsta nii ähm, online kui offline ja need ähm, strateegiad peavad olema omavahel ühendatud, ainult siis on meil võimalik inimõigusi ja demokraatiat äh, kogu maailmas kaitsta seetõttu me jagame Euroopa Parlamendi seisukohta, et IKT on tõepoolest võtmetähtsusega, kui me tahame inimõigusi ja põhivabadusi kogu maailmas kaitsta. me oleme nõus ka sellega, et teatud põhiõigused näiteks õigus vabale eneseväljendusele, õigus saada infot, õigus isikuandmete kaitsele ei ole alati tagatud sest äh, on mitmed jälgimissüsteemi, mis on ebaseaduslikud, erinevaid äh, pealtkuulamisseadmeid ning erinevates maailma osades äh, kogutakse ebaseaduslikult isikuandmeid, neid kogutakse massiliselt ja selleks ei ole mingit õiguslikku põhjendust. see tähendab seda, et me peame ühendama jõud ja kaitsema põhivabadusi. meil on vaja tagada demokraatliku kontrolli võimalused ja äh, käituda selliselt, et õiguskaitseasutused ning luureagentuurid äh, koguksid äh, vastavaid andmeid ja kaitseksid vastavaid õigusi, kuid mitte nii, et nad ise samal ajal põhiõigusi rikuksid. me oleme pühendunud oma juhiste elluviimisele oma suhetes kolmandate riikidega ning just sellel põhjusel toetab komisjon ÜRO eriraportööri hiljutist sõnavõttu, eh, mis puudutab isikute õigust eraelu kaitsele. on kahtlemata õige, et me peame reageerima terroristi, terroristlikele rünnakutele, kuid sealjuures ei tohiks sattuda löögi alla vaba eneseväljenduse õigus või õigus isikuandmete kaitsele. komisjon võttis sel aastal vastu teatise, kus ütles, et komisjon testib kõiki julgeolekumeetmeid, et näha, kas eh, need ei riiva liigselt põhiõigusi Euroopa Liit kaitseb tihti inimõiguste aktiviste, kodanikuühiskonna esindajaid ning ajakirjanikke ja leiab, et kõigile neile peaks olema kättesaadav IKT oma äh, vaadete mm, levitamiseks. me toetame ka meediapluralismi ja seetõttu on Euroopa Liidul kaks äh, uut projekti, mis kuuluvad Euroopa pressi- ja meediavabaduse äh, raamistiku alla ning mida Euroopa Parlament on toetanud üks neist äh, projektidest räägib sellest, äh, kuidas on rikutud meediaõigus Euroopa Liidus ja naaberriikides ning mida saab teha nende ajakirjanike kaitseks, äh, keda on ähvardatud või kellel on osaks saanud vägivald ja mismoodi kasutada IKT-d. ning teiseks peame me oluliseks ka seda, et uusi tehnoloogiaid kasutada selleks, et vastu astuda neile, kes inimõigusi rikuvad, näiteks Süürias kui mõelda riigipõhistele sanktsioonidele, siis vaatame me praegu üle oma ekspordialaseid põhimõtteid selleks, et IKT-d ei eksporditaks selliselt, et seda saaks kasutada inimõiguste rikkumiseks. aastal kaks tuhat neliteist ehm, viisime sisse ka uue kontrollimehhanismi eh, tarkvara eh, sekkumise jälgimisseadmete ning eh, tarkvara tuvastamiseks ja me kavatseme seda ekspordikontrollisüsteemi edasi arendada selleks, et tulla toime uute tehnoloogiatega, millega rikutakse inimõigusi nii televisioonis kui kui ka veebipõhiselt internetis. mis puudutab proua Hage raportit, siis ütles ta ka seda, et meil tuleb mõelda sellele, mismoodi IKT mõjutab inimõigusi ning sellele tuleb mõelda kõikides välispoliitilistes tegevustes komisjon teeb koostööd Euroopa välistalitusega, et seda eesmärki täita. IKT peab teenima vabaduse edendamise eesmärki ja seda globaalsel tasandil ning meil kõigil on, meil kõigil on kohustus tagada, et see nii oleks. me peame tegema ühist tööd, avalik sektor, erasektor äh,, kolmas sektor, valitsusasutused ja üksikisikud. Euroopa Komisjon omalt poolt kinnitab veel kord, et meil on kavas kaitsta tsenseerimata, mittediskrimineerivat ähm, ähm, lähenemisviisi, mille alusel on IKT kõigile kättesaadav. suur tänu teile, härra volinik, aitäh ka teile, kolleegid, sellega on debatt